liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich... armsad kolleegid, ma arvan, et meil tegelikult täna enam palju aega ei kulugi ja ma kujutan ette või täpsemalt näengi, et saalis on juba hõredaks jäänud. kaks ja pool tundi olime nüüd siin kaks ja pool tundi oli meil hea arutelu heade ekspertidega, kes oma positsioonid väga selgelt meile välja ütlesid ja sellepärast ei ole meil vaja väga pikalt ja laialt siin rääkida nendest samadest asjadest. aga peame formaalselt nüüd rääkima sellest raporti ettepanekust ja annaksin proua Trüüpelile sõna, ma ei tea, kas tal on midagi lisada Äh, mida ta veel varem ei öelnud, aga et formaalselt kõik asi ära teha, siis palun, äh, proua Trüppel. suur tänu, Petra, jah. meie komisjonis, nagu ikka ja alati, oli ka täna hea kuulamine ja väga selged poliitilised järelmid meie poolt. seda, mida sina ütlesid lõpetuseks, et meil on vaja rohkem teha noorsoo töötuse vastaseks võitluseks, aga ärgem segagem asju ära, tööhõivetegevused ja vabatahtlikkus peavad olema ähm, ka lahku löödud. mida rohkem nende tegevuste jaoks on mitmeaastases finantsraamistikus äh, raha, seda parem on, aga eriti oluline on see, et meil oleks vabatahtlik solidaarsus, see on kõige puhtam poliitiline eesmärk, mis meil peaks olema, aga komisjon, noh, ma täpselt ei tea, mida nad äh, arvavad selle kohta, aga mulle tundub, et nad tahavad teha kahte asja, tahavad rohkem solidaarsust ja vabatahtlikkust ja tahavad rohkem teha ära noorte töötuse vastases võitluses. ma olen terve pärastlõuna juba rääkinud ja rääkinud ka sellest, mis on minu poliitiline huvi, ei hakka ma rohkem pikemalt äh, seda asja arutama, äh, aga kolleegid on siin, kas tahate midagi lisada, mida te ei ole veel öelnud? muidu ütleksin, et paremäärmuslaste ja Kreeka kommunistide erandiga saame kokkuleppele küll omavahel, mida me sellest uuest programmist tahame, sest tõsiselt peame rääkima sellest, et kas see peaks olema Erasmus plussi sees, kas on mingisugused eelised, kui see on sellest väljaspool, minu arust on see konksuga küsimus. me peame vastama nendele küsimustele. mõlema argumendi kaitseks on võimalik üht-teist öelda, vaatame mida arvab nõukogu, mm, ma täpselt ei tea, kus nemad paigutuvad, aga mina rohkem midagi ei ütlegi, kuulan ära teised kolleegid, töötan muudatusettepanekute kallal. jah, mm, suur tänu, ütleb esinaine. siinkohal ütleksin, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kell kaksteist, kahekümnendal oktoobril reedel ja hääletamine toimub kakskümmend kaks jaanuar. me peame seda asja veel natukene edasi lükkama, sest tööhõive komisjon oleks muidu hääletanud ainult veidi aega enne meie hääletust ja me ei oleks siis olnud olukorras saanud olla, kus me oleksime nende äh, ettepanekud üle vaadatud, vastavalt kodukorra artiklile äh, viiskümmend neli oleme me väga peenikese süsteemi kokku pannud, kuidas tööhõivekomisjon omab pädevusi nendes küsimustes, aga mis puudutab äh, Äh, eelarve pädevust, siis artikkel viiskümmend neli ja eelarvekomisjon ja Agri ütlevad ka oma arvamuse vast-, välja. aga meie kuulume ju ise nende komisjonide hulka, kes teiste komisjonide arvamusi võtavad väga tõsiselt, äh, kõikide komisjonide puhul ei ole see teps mitte niimoodi. Äh, pannakse lihtsalt nimi alla, aga meie teeme asju teisiti nii et kakskümmend kaks jaanuar siis hääletamine. kolm sõnasoovijat on juba kolmelt liikmelt, kes on veel kohal. ja siis võime tõmmata meie arutelule täna joone alla, meie kõigi jaoks on olnud juba pikk päev. proua Šoidrova on esimene, kes sõna saab, palun. Eh, aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada teid äh, selle kuulamise eest, äh, sellepärast äh, et see toimus väga olulisel teemal ja andis meile väga olulise sisendi. nii et ma tänan selle kuulamise eest ja tänan ka Helga Trüffelit, Trüffelit, sest ta näitas väga selgelt, millisel moel ta suudab juhtida tööd äh, kõigi muutuste tuules. ma tahaksin öelda ka seda, et esialgne komisjoni ettepanek on siiski puudulik, sest kui te vaatate sealseid eesmärke, seda, milleks luuakse Euroopa solidaarsuskorpus, siis äh, seal ei olegi räägitud äh, vabatahtliku töö üldistest eesmärkidest. vabatahtlik töö ei sobi teiste eesmärkidega ja ma ei tea, kas see on lihtsalt äh, vahele jäänud nende eesmärkide äh, kirjeldamine või mitte, kuid meie raportiga kindlasti nõutakse, et me räägiksime ka sellest osast. ma olen küll nõus paljude ettepanekutega, mille komisjon teeb, aga me ei tohi vähendada tööhõivega seotud osa tähtsust ja peame mõtlema ka sellele, mis jääb Erasmus äh, plussi alla, kuidas tagada solidaarsus ka vabatahtliku töö puhul, nii et äh, see programm oleks ka sisuliselt meile kasulik. aga me peame kindlasti nõudma, et äh, tööhõivega seotud küsimustes rõhutatakse solidaarsust rohkem ja muudetakse solidaarsuse aspekt tugevamaks. üldiselt tundub see programm aga väga mõistlik ja võiks leida toetust. variraportöörina jään ootama põnevusega meie edasist koostööd, aitäh! E allora, cose che non abbiamo già detto perché <laughs> abbiamo poco tempo. ma ei ole kindel, kas on veel midagi öelda, millest juba poleks räägitud? aga ma olen algusest peale rääkinud äh, selle programmi nimest, see ei ole tegelikult ju korpus, sest tal ei ole sellist õiguslikku staatust. samas on inimesed juba mõnda aega nimetanud äh, seda Euroopa Solidaarsuskorpuseks ning sellest siis selline pealkiri. loodetavasti tulevikus tõepoolest äh, ongi tegemist korpusega samas ei tohiks me ise õõnestada oma tulevasi plaane, peaksime läbi mõtlema, kuhu me tahame jõuda. ma püüdsin juba tööhõivekomisjonis selgitada, et tööhõivega seotud küsimusi võime nimetada sotsiaalseks kaasatuseks või millekski muuks, nii et me saaksime need üldised eesmärgid lahti kirjutada. see on ka seotud eelmise sõnavõtuga solidaarsustegevuses vabatahtlikult osalemine peakski olema kõige olulisem. meile tutvustatud analüüsist tuli välja ka see, kui olulised on suhted vabatahtlike ja nende organisatsioonide vahel, kuhu vabatahtlikud äh, tööle pürgivad. kuid lisaks peame mõtlema ka nõunike võrgustikele või võrgustikele, millel on nõuandev roll ja kuhu sellised organisatsioonid võivad kuuluda. Helga, kas sinu raportis räägitakse ka sellest, kas seal räägitakse Noortefoorumist või nendest võrgustikest, mis praegu on olemas? väga tore, kui, äh, kui viitate ka sellele võib-olla võiksime kutsuda sealt esinejaid endale tööd tutvustama. Nemad võiksid aidata analüüsida nende võrgustike töö kvaliteeti. võib-olla võiksime vaadata ka selliseid ettevõtteid, mis on Euroopa Solidaarsuskorpusega heades suhetes Need oleksid ettevõtted, mis tahavad jagada oma ressursse, abistada solidaarsuskorpust, aga me ei räägi mitte ainult nendest, kes pakuvad töökohti vabatahtlikele, meil on vaja siin rohkem selgust. suur tänu. härra Morgana, palun eh,. ma räägin väga kiiresti. suur tänu teile kõigepealt äh, tahaksin öelda, et äh, sellest diskussioonist tuli väga selgelt välja, et me peame vältima igasugust äh, kattuvust, topelttööd. praegu aga puudub piisav selgus. ja see toob kaasa probleemid. me räägime määrusest, mis varsti jõustub ja me soovime, et sellega mingeid probleeme ei tuleks. minule tundub, et kõige olulisemad punktid on seotud sellega, et Euroopa Solidaarsuskorpuse üks osa on seotud tööhõivega seotud aspektidega ning sellega, et tihti makstakse töö eest liiga vähe ja teisest küljest siis vabatahtliku tegevusega, kuid see joon nende kahe valdkonna vahel ei ole piisavalt selge. Pole piisavalt selge, milliste tegevuste eest ei maksta mitte midagi tuleb vältida seda, et me tööks hakkame nimetama igasugust vabatahtlikku tegevust või ükskõik millist tööd. kui me räägime vabatahtlikust tööst, siis võiksime viidata aluslepingu artiklile kaks, ka põhiõiguste harta preambulile. ja ma mainin seda sellepärast, et solidaarsuse aspekt on üks selline kontseptsioon, üks selline ühine väärtus, millest kogu aeg räägitakse. ma arvan, et tegemist on sellise teemaga, mida tuleks tegelikult veelgi rohkem kasutada. veelgi rohkem tuleks nõuda selgust ja solidaarsuse mõte, mõtet võiks edasi arendada. on veel üks aspekt, millele tahaksin osutada selle määruse puhul. ja selleks on küsimus, millised organisatsioonid hakkavad vabatahtlikke pakkuma ja millised hakkavad neid tööle värbama? siin räägitakse kahe nädala või kahe kuu piirist. me võiksime seda täpsemalt defineerida sest see algatus, see programm võib olla midagi sellist, mida tulevikus hakatakse paremini rahastama ja millest saab meile võtmetähtsusega programm, kuid praegu ei ole see väga selgelt defineeritud ja seetõttu ei saa ta ka korrektselt tööle hakata. ning see ei saa meile olla ju meelepärane kõik, kes täna rääkisid, tõid välja samad punktid, olid samasugustes punktides kriitilised, kõik ütlesid, et puudub selgus ja just seda on meil vaja, aitäh. Noh. suur tänu, kas komisjon tahab veel midagi lisada? no wenn Sie mögen. ainult siis, kui tahate. Thank you very much, madam. suur tänu, proua juhataja. kuna andsite mulle sõna, siis ütlen veel kord, et mul on väga hea meel, et see kuulamine toimus, selle kuulamine oli, see kuulamine oli meile väga kasulik, me saime teada, mida eksperdid arvavad, me saime mõtteid vahetada ning me oleme nüüd teinud mitmeid tähelepanekuid. mis puudutab selguse puudumist, siis ma kordan omalt poolt üle selle, mille, mida minu direktor juba natukese aja eest ütles. see määrus on siiski ainult äh, esimene samm pikas protsessis, sellele järgneb väga pikk äh, rakendamisfaas mis lubab meil rakendada seda programmi vastavalt vajadustele, mida me alles õpime rohujuure tasandil tundma. kui me Brüsselis kohe alguses defineerime kõik vajadused, siis ei saa me arvestada sellega, mis hiljem võib tõstatuda. sel põhjusel on jäetud definitsioonid lahtiseks ning rakendusasutustel on võimalik äh, meie tööd jälgida, võtta vastu omapoolsed äh, töökavad ja tagada, et äh, selle programmi eesmärgid täidetakse, aitäh! suur tänu teile! mina tahan ka öelda, et mida selgem on määruse tekst, mida selgemini on asjad defineeritud, seda vähem on igasugu hädasid pärast rakendamisega sellepärast et nii ei pea kogu aeg äh, tõlgendama, et kuidas seda nüüd ühte või teistmoodi mõeldi või kuidas plaaniti öelda. sellepärast on selge õigusandlus meie jaoks A ja O. et mingisuguseid äh, eksimusi ei tekiks. Äh, proua Trüppel, jah, siin on ka teisi programme, kus asjad ei ole nii selged oluline on see, et eh, mis on aktiivne, passiivne, millal, millal keegi vastutab ja kuidas, aga eh, niipea, kui ei ole selgust, on poliitilisi probleeme terve rada, rida tekkimas ja seal tekivad probleemid, mis, eh, mida meil vaja ei ole. nii et mida selgemad on definitsioonid, on parem ja saavutame omad eesmärgid paremini ma ei hakanud seda kõike nüüd uuesti üles lugema, olen pikalt rääkinud ja see on kirjas ka, aga eh, noorteorganisatsioonide kaasamine on üle, ülioluline ja minu raportis on kirjas, et eh, nemad just ongi eksperdid ja ekspertteadmistest peame kasu lõikama. seetõttu on tähtis, et me nendega koostööd teeme ja sellele ma eh, annan ka rõhku oma arvamuses. oleme aastaid nendega töötanud koos ja mitte ülalt alla, vaid alt üles peame nende lähenemistega edasi minema, sest et ainult nii on võimalik äh, eesmärgini jõuda. suur aitäh, Luigi, vaatasin sinust mööda siin praegu, aga jah, ülikiiresti teen siinkohal. jah, tegemist on määrusega ja minu kahtlus siin on on see, et meil on vaja head, tugevat õiguslikku ja poliitilist alust, eh, mitte ainult eh, majandusaspektid ei ole tähtsad, vaid praegu peame pingutama ja leidma tugeva aluse. ja siin on ka oluline seda alust pakkuda. Erasmuse puhul ei ole see ilmselt eh, niivõrd oluline, aga õiguslikult ja poliitiliselt nähes on oluline sellist tugevat alust koostööks omada jah, suur tänu, ütleb esinaine ja tahaksin tänada teid kõiki, kes on veel jäänud saali, et eh, nii kaua vastu pidasite. suur aitäh teile eh, hea pärastlõunase koosoleku eest ja eh, esinaine tänab ka tõlke. soovin teile kõigile head õhtut ja tahan öelda, et meie järgmine koosolek leiab aset üheksateistkümnendal oktoobril üheksast kuni poole üheni ja sinnamaani näeme ehk siin ja seal, aga kõigile kaunist õhtut täna!